mul on järgmine ametlik teadaanne veel. Rootsi pädevad asutused on mul, mind informeerinud sellest, et proua Leena Ekk asendatakse härra Kent Johansoniga kaheksateistkümnendast oktoobrist kaks tuhat üksteist. tahan tervitada meie uut kolleegi. tere tulemast Euroopa Parlamenti nüüd vastavalt eh, eeskirjale kolm lõigele kaks kodukorras eh, seni, kuni on eh, volitused üle kontrollitud ja kui mingit vaidlust ei teki, siis härra Kent Johanson on siin saalis ja saab kõiki oma õigusi kasutada Eh, kui ta on alla kirjutanud deklaratsiooni selle kohta, et tal ei ole ühtegi ametikohta, mis ei lähe kokku parlamendisaadiku staatusega. ja nüüd on meil üks eh, parandus vaja teha transpordi